daamid ja härrad, kallid kolleegid, palun istuge oma kohtadele. ja alustame oma eelarvekomisjoni koosolekut. ma äh, alustaksin päevakorra kinnitamise täpsustades, et inimeste kohaloleku tõttu äh, teen ettepaneku, et äh, punkt neli, see tähendab äh, omavahendite kõrgetasemelise töörühma äh, töö eduaruanne kell pool üksteist, sellepärast et meie külalised härra Lamassuur ja härra Kalfin saavad olla kohal sel kellaajal kui keegi selle vastu ei ole, siis eh, tahaksin teid, teile edastada ka mõned teadaanded. kõigepealt eh, pärast finantsmääruse läbivaatamist, eh, mis jõudis lõpule möödunud kuul, on parlament saanud kaks delegeeritud akti, mis Euroopa Komisjon on vastu võtnud ning eelarvekomisjon ja eelarve kontrolli komisjon peavad nendega tegelema Te olete need delegeeritud aktid kätte saanud, need on avaldatud ka tänase koosoleku dokumentide hulgas, samuti olete te saanud äh, volinik Georgieva kirja, kus kutsutakse parlamenti äh, üles järgima mittevastuväidete esitamise menetlust äh, kooskõlas artikliga sada seitse parlamendi kodukorrast kaks parlamendikomisjoni siis kahekümnendaks oktoobriks peavad eh, teatama oma arvamusest kirjalikult ning kooskõlas Euroopa kontro-, eh, kooskõlas eelarve kontrolli komisjoniga eh, tegeleme selle teemaga siis detsembris. see, see ettepanek peaks jõustuma esimesel jaanuaril järgmisel aastal ning selle eesmärk on lihtsustada äh, kogu rahandusaasta toimimist. Te siis tutvuge nende äh, delegeeritud aktidega ja samuti tahaksin teie tähelepanu juhtida otsusele, mille langetasid koordinaatorid kahekümne kaheksandal oktoobril. kõigepealt, mis puudutab raportite jaotamist äh, kalanduskokkulepe Mauretaaniaga, sotsiaaldemokraadid, Libeeriaga kalanduskokkulepe Rahvaparteile Äh, tööhõive äh, äh, komisjoni raport, kuidas paremini ära kasutada VKE-de potentsiaali, tegemist on oluliste panustajatega tööhõivesse ja majanduskasvusse. kuue fraktsioon saab selle raporti endale. ja mis puudutab algatusraporteid, siis TV Komisjoni raport Aafrika usaldusfondi teemal meie oleme äh, äh, artiklite viiskümmend viis ja viiskümmend neli alusel äh, seotud selle teemaga ja kon-, eelarve kontrolli komisjoni raport komisjoni ekspertide grupi töö kohta ja eelarve kontrolli komisjoni raport, mis puudutab Äh, äh, vabaühenduste rahastamist Euroopa Liidu eelarvest, äh, tahame siin tegutseda ka vastavalt kodukorra reeglile viiskümmend neli ja eelarvesuutlikkus euroalas, Euroopa Liidu eelarve täiendav mõju, parlamentaarne kontroll. eelarvekomisjon soovib siin arvamust avaldada, tuginedes kodukorra reeglile viiskümmend neli ja Äh, sellest me räägime täna ka koordinaatoritega ja mis puudutab kuulamisi, siis korraldamine, äh, kuulamise uute rahastamisvahendite üle ja pankade rolli üle, äh, avaliku sektori pankade rolli üle VKE-de edendamiseks ähm, ITRE komisjon soovib siin samuti osaleda ja mis puudutab missioone ja delegatsioone, siis läheme Liibüas, äh, Liibanoni ja Jordaaniasse ja kutsume libekomisjoni raportööri äh, liituma meie delegatsiooniga. nii palju siis minupoolsetest teadaannetest. Äh, te olete saanud ka eelmiste koosolekute protokollid kui kellelgi nende kohta midagi ei ole, siis loeme need protokollid kinnitatuks. ja nüüd äh, tahaksin teile anda ülevaate äh, lepitusmenetluse tulemustest. nagu te teate, äh, kokkulepe saavutati viis päeva enne siis ametlikku lõppkuupäeva ja parlament saab täis, meil õnnestus siis kolmeteistkümnendal äh, novembril või, või täpsemalt siiski neljateistkümnenda novembri esimestel tundidel kokkuleppe ähm, äh, Luksemburgi äh, rahandusminister, kes juhtis nõukogupoolset esindust, oleks soovinud, et äh, see oleks juhtunud äh, reedel ja nagu te teate, reedel leidis aset, leidsid aset ka traagilised sündmused Pariisis äh, ja seetõttu see reede jääb mustaks päevaks nii Prantsusmaa jaoks kui Euroopa jaoks ja parla-, eh, ma tahaksin öelda, et mind väga liigutas see eh, nõukogu liikmete eh, toetusavaldus ja samuti teie toetusavaldus, kes te seal osalesite te näitasite üles oma kaastunnet, oma solidaarsust, tõepoolest terroristid panevad toime metsikuid ja barbaarseid tegusid. Nad lünd-, ründasid Prantsusmaad, nad ründasid Euroopat, nad ründasid meie väärtusi ning meie eluviisi. ja ma tundsin väga tugevalt seda solidaarsust, mida kolleegid üles näitasid tahaksin tänada kõiki neid, kes osalesid sellel lepitusmenetlusel ning äh, tahaksin äh, tervitada ka seda äh, unelmate meeskonda, nagu Jose Manuel seda kutsub. tahaksin tänada ka Gerard Depreed, kes tutvustas ja kaitses eelarve teiste, teisi osasid, samuti härra Kaierit, kes tegeleb äh, ametitega, samuti tahaksin tänada äh, proua Karsa Zabali, äh, kes tegeles paranduseelarvega number kaheksa kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks. see paranduseelarve on otseselt seotud nende kohustustega, mis Euroopa Liidu liikmesriigid on võtnud aastaks kaks tuhat kuusteist, arvestades rändekriisi ning pagulaste vastuvõtmist Äh, tahaksin tänada kõiki delegatsiooni liikmeid, äh, te olite solidaarsed ning ma tahaksin öelda, et meil õnnestus saavutada väga hea tulemus. isegi kui komisjoni president eile äh, ütles ühel Brüsselis toimuval kolloquiumil, et Euroopa Liidu eelarve on keskpärane eelarve ning tuleb Äh, äh, tugevdada Euroopa Liidu eelarvet ja liikmesriikide eelarvet selleks, et äh, olla Euroopa Liidu võetud kohustuste tasemel, et olla valmis toime tulema nende väljakutsetega, mis meie ees seisavad. ma tean, et me peame vaatama, mil määral mitmeaastane finantsraamistik on tõesti muutunud liiga piiravaks, liiga kitsaks seal ei ole piisavalt paindlikkust, samas me seisame praegu silmitsi tohutute kriisidega, nagu näiteks rändekriis. niisiis, vahe läbivaatamine on otsustava tähtsusega elemendiks meie komisjoni jaoks ja Euroopa Parlamendi jaoks Euroopa Liit peab olema suuteline vastama meie kodanike ootustele. samuti tahaksin tänada kõiki komisjoni Äh, äh, töötajaid, äh, tahaksin tänada poliitilisi nõunikke, tahaksin tänada kogu parlamendi, kõiki parlamendi talitusi, kes, samuti tahaksin tänada tõlke, niisiis me oleme teinud väga head tööd ning need tulemused, mis me oleme saavutanud, Äh, on äh, tõesti parimad võimalikud, äh, me saime peaaegu üks koma viis miljardit täiendavalt kulukohustusi, samuti saime täiendavalt maksekohustusi, aga kui me olime edukad, siis me olime edukad ka sellepärast, et eesistujamaa Luksemburg tegutses tõesti väga tõhusalt arutelude läbiviimisel ja ei viivitanud liigselt, nii et, et ma võin öelda, et tulemus on kooskõlas meie ootustega. järgmisel nädalal täiskogul äh, tuleb see asi ka arutusele ja ma loodan, et äh, parlament kiidab selle eelarve heaks. Ehm, me oleme saanud seitsesada viiskümmend miljardit äh, kulukohustuses ja komisjoni liikmed eh, ei ole veel sõna võtnud selle lepituse teletusel, sellepärast et eh, tekstid, kokkuleppe tekstid peaksid jõudma meieni alles järgmisel nädalal. arutelu peaks toimuma kahekümne neljandal novembril ja hääletame kahekümne viiendal novembril ja tahaksin teile öelda, et meie komisjon Äh, hääletab kolme teksti üle, mis on seotud siis lepitusel sõlmitud kokkulepetega. Äh, paranduseelarve kaheksa puudutab proua paindlikkusinstrumendi kasutusele võtmine ning solidaarsusfondi kasutusele võtmine. Queria eh, saudá-lo, queria cumprimentar também todas e todos os colegas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 Euroopa institutsioonide eelarve eest ning tema ülesanne oli tõesti väga raske ja ta sai sellega väga hästi hakkama. samuti on meie alaline raportöör, kes tegeleb ametitega, härra Kaier, tänu temale äh, õnnestus meil ka palju saavutada ja tahaksin tänada ka kõiki personaliliikmeid, kes toetasid läbirääkimisi äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarve ja paranduseelarve number kaheksa üle. kui me räägime nüüd äh, rubriigist äh, üks B, siis äh, siit saatis meid ka edu ja ka rubriigi kaks ja kolm olime me edukad, saime talunike jaoks rohkem raha ja meil õnnestus rubriigis kolm kasutusele võtta paindlikkusinstrumente Äh, meil õnnestus saada siis üks koma viis äh, miljonit eurot täiendavalt ja sama puudutab äh, ka rubriiki neli, kus meil on täiendavalt kakskümmend neli miljonit. see tähendab, need rubriigid olid meie prioriteedid, meil õnnestus saavutada siis seda paindlikkusvaru täiesti edukalt, mis puudutab nüüd siis noorsootööhõive algatust, siis me ei tohiks unustada, et kolm institutsiooni äh, peavad noorsootööhõive algatust prioriteediks ning äh, ka selles eelarves äh, oleme me nüüd valmis täiendavateks ettepanekuteks pärast selle algatuse läbivaatamist, ma räägin siin noorsootööhõive algatusest. nii et, et nüüd on meil võimalik siis jätkuvalt ettepanekuid teha, arvestades neid järeldusi mis meil õnnestus saavutada äh, selle tööhõivealgatuse, noorte tööhõivealgatuse hinnangu käigus. nagu ma ütlesin, selles eelarves on meil nüüd äh, terve rida äh, olulisi poliitilisi sõnumeid, üks neist puudutab noorte tööhõivet, me peame tugevdama noorte tööhõivet, aga siin on veel üks poliitiline sõnum, nimelt meie kulukohutused äh, tuleb äh, täita ning meil on äh, terve rida muid kohustusi, mida me kavatseme täita ja need on seotud Junckeri kavaga. loomulikult oleme me teadlikud ka sellest, et meil on mitmeaastane finantsraamistik lähitulevikuks Horisont kaks tuhat kakskümmend Euroopa ühendamise rahastu. me leiame, et need programmid mis on olnud aluseks Euroopa strateegilisele investeerimisfondile ja Junckeri kavale, äh, omavad nüüd piisavat eelarvet äh, kuni aastani kaks tuhat kakskümmend. Euroopa ühendamise rahastu koha pealt äh, ütles komisjon, et meil ei ole äh, vaja täiendavaid summasid äh, kuni aastani kaks tuhat kuusteist, see on äh, midagi, millele peame tähelepanu pöörama iseäranis, kui jutt on mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamisest. Äh, sellepärast, et seda eelarverida me kindlasti peame tugevdama. aga kogu eelarveprotsessi käigus on olnud selge, et me toetame institutsioonide vahelist kokkulepet see tähendab, me saame kokkule suurendada mis tahes programmi vahendeid kümne protsendi võrra või neid vähendada, aga meie huviks hetkel on siiski suurendada programmide eelarvet, nende programmide eelarvet, mis meie arvates on olulised. mis puudutab nõukogu äh, äh, summasid, äh, kulukohustusi, siis meil on endiselt probleeme pilootprojektidega, kui vaadata rubriiki viis, siis äh, Gerard Debre räägib ilmselt sellest äh, ja aga maksete koha pealt äh, me lükkasime tagasi need kärped, mida nõukogu tahtis teha ning meid toetas sellest Euroopa Komisjon. nüüd me usume, et meil õnnestub et meil on õnnestunud saavutada terve rida eelarveridasid, kus vahendid on piisavad, aga me peame Äh, siiski pöörama tähelepanu sellele, mis juhtub maksetega kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja me peame kogu aeg komisjonile peale käima, sest et äh, kulukohustused on seal, et neid äh, täita. ja kui me seda teeme, siis me oleme kodanike ootuste kõrgusel. niisiis tahaksin tänada kahte raportööri tahaksin tänada kõiki delegatsiooni liikmeid ning tahaksin tänada kõiki komisjoni liikmeid, kõiki fraktsioone, tahaksin tänada sekretariaati suurepärase töö eest, mida nad kogu protsessi käigus on teinud ja iseäranis tahaksin äh, tänada regiooni, äh, kes äh, toetas mind kogu selle protsessi käigus, aga suur aitäh sekretariaadile sest sekretäriaadis on meil tõesti palju suurepäraseid inimesi, kes tegid minu kui raportööri töö palju kergemaks, nii et aitäh kõigile, aitäh meie poliitilistele nõustajatele ning eriti tahaksin tänada Rahvapartei nõustajaid. Jani, Anna, Anniko, Nikol, kes tõesti tegid tohutut tööd. niisiis oleme jõudnud oma töös ühe etapi lõppu ja lõpetuseks tahaksin veel kord teid kõiki tänada. suur tänu, härra üldraportöör, härra Dupree, palun. suur tänu, härra esimees. ma teen ka väga lühidalt, sellepärast et äh, pärast üldraportööri sõnu öö, ei äh, taha ma vi-, liiga pikalt rääkida, ma niikuinii nii, nii kaunilt ei oska rääkida kui tema, nii et äh, lühemalt siis, ja mis puudutab Euroopa Parlamendi eelarvet, te teate, et meie eesmärgiks oli äh, see, et äh, fraktsioonide vahendid äh, ja personali arvud jääksid samaks. meil õnnestus see, kuigi äh, teised institutsioonid ei olnud valmis seda sisse kirjutama teksti. aga nad nõustusid tõsiasjaga, sellepärast et meie eelarve ei sattunud tegelikult ohtu. mis nüüd puudutab lisakohti, mida paluti kõigepealt parlamendi poolt äh, siis turvameeskonna täiendamiseks, äh, nimetelt me tahtsime neljakümmet kaheksat uut töökohta, saime kolmkümmend üheksa ja olime nõus äh, sellega et, et viie protsendi äh, eesmärgi saavutasime juba aastal kaks tuhat kolmteist, nii et äh, uus arvestus siis aastast kaks tuhat neliteist ja äh, mis puudutab seda viieprotsendilist kokkuhoidu, siis see nüüd lükatakse edasi aastasse kaks tuhat üheksateist, äh, nii et äh, see tulemus on päris hea. aga ka mõned asjad jäid saavutamata teiste institutsioonide puhul, ma ei oleks tahtnud, et Euroopa Kohtus kakskümmend ähm, kohta kaduma läheks Äh, aga see ei õnnestunud mul ja otsus, mis praegu langetati, ei ole mõistlik ja ilmselt tuleb mingil hetkel hakata seda korrigeerima. ja veel see viieprotsendiline personali kokkuhoid, kui me vaatame teiste institutsioonide ähm, eelarvet ja nende töötajate arvu, siis äh, tekib mul äh, tahes-tahtmata küsimusi, kui mõistlik see kõik on. kui mul on ees täpsed arvud, ja need on need arvud, mille Georgieva meile saatis. komisjon üritab kokku hoida, aga seal on seitse tuhat nelikümmend üks lepingulist töötajat. ja seega tõesti, ma ei tea, kui oluline on see viieprotsendiline kokkuhoid, kui nad siis äh, hoiavad kokku nii-öelda alaliste töötajate pealt ähm, ja võtavad tööle siis lepingu alusel töötajaid. meil on sama palju lepingulisi töötajaid, kui parlamendil on üldse inimesi tööl, nii et see on täiesti arusaamatu. ja järgmine element see, äh, see kaks koma neli protsenti, nagu te teate, see üllatas meid, sest selle asemel, et ähm, rakendada äh, palkade puhul inflatsioonimäärasid palkade kohandamiseks, nii nagu esialgu ette oli nähtud, pidime olema nõus siis selle kahe koma nelja protsendiga, me ei hakanud seda küsimärgi alla seadma, sest et kalkulatsioonimeetod on ära toodud äh, statuudi lisas vist äh, kuuskümmend neli ja kuuskümmend viis punkt. Äh, see tähendab seda, et järgmisel aastal kõik institutsioonid peavad tegema suuri jõupingutusi äh, selleks, et äh, kompenseerida see äh, tõus, mida esialgu ei ole tegelikult eelarves ette nähtud, mille me vastu võtsime. ülejäänu osas liitun pearaportööriga tema tänusõnades ja võiks äh,, härra Fernandes oleks võinud tänada ka tõlkemeeskonda, härra Dupree teeb seda väga lahkelt tema eest ja suur tänu teile, härra esimees, need traagilised sündmused Pariisis äh, on täiesti lahutamatud nüüd sellest ööst, kui ähm, me neid läbirääkimisi pidasime, kui see reaalsus, mis meid seal tabas, oli kohutav. ja veel kord ähm, tunneme teile kaasa Prantsusmaa Prantsusmaa eh, ei ole üksi muidugi selle probleemiga, ka meie riik, eh, me oleme samuti segatud selles, see kõik, mis toimub Belgias, ütlen ma, eh, keegi peab selle eest võtma vastutuse ja, ja me teame seda, et Belgia kannab siin poliitilist vastutust ja et meil on nüüd kohustus astuda lisasamme ja tahaksin teile kinnitada, et me kavatseme need sammud ka astuda. suur tänu, suur tänu nende sõnade eest ja tõesti, Prantsusmaa sattus äh, reede õhtul sellesse traagik-, tragöödiasse, aga teistes riikides on selline tragöödia ka teada, äh, Madrid, äh, London, teised riigid ka, ärgem taganegem hirmu ees ja astume vastu sellele väljakutsele Äh, sest et meie väärtused on sellega seatud äh, ohtu. härra Kaier, ametid ja agentuurid. Äh, aitäh, esimees. kõigepealt mõned märkused läbirääkimiste kulu kohta. Jose Manuel Fernandez juba võttis kõik väga sobivalt kokku Äh, ja mul ei olegi sellele analüüsile midagi juurde lisada, aga ma ütleksin, et on tõesti kohane öelda, et meil oli tõesti väga hea meeskond, väga head läbirääkimised, väga hea esimees ja härra Hernandez oli väga hea raportöör ning igal hetkel ei olnud ta mitte ainult oma fraktsiooni äh, raportöör, vaid kogu komisjoni raportöör, nii et, et meil ei olnud mitte äh, Äh, mingisuguseid probleeme, äh, kõik kolleegid ka teistest fraktsioonidest said teda usaldada ning äh, tema tööd toetada ja seetõttu sotsiaaldemokraadist variraportöörina olen ma tõesti väga tänulik, meil oli tõesti väga hea koostöö ja kui äh, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve äh, raportööriks on mina, äh, siis ma pean tõesti vaeva nägema, et härra Fernandese äh, vääriline olla. tahaksin tänada ka kolleegid Fred, see, mis temal õnnestus parlamendi jaoks saavutada, oli maksimaalne, mida oli võimalik saavut-, saavutada ning ka siin suutsime me siis raskes olukorras selle viie protsendi äh, äh, personali kärpimise teemas äh, õige tulemuse saavutada. nii et, et selle eest olen ma tõesti tänulik nii komisjoni, parlamendi nimel kui ka isiklikult. nüüd, mis puudutab ameteid, siis siin on pilt üsna segane. meie parlamendis eelmise koosseisu all oleme natukene kritiseerinud seda, mis toimub eh, ametite vallas, eh, see ümberjaotamise kava, mida komisjon on käiginud, seda me ei ole alati toetanud, eh, see viieprotsendiline personali kärpimise eesmärk, mida kõik ametid peavad iseseisvalt ellu rakendama Äh, mõnedes ähm, äh, ametites on tegelikult ähm, personali kärbitud ja teistes juurde võetud, nii et niimoodi üritatakse saavutada tasakaalu. Äh, niisiis ametid kannatavad võib-olla natukene selle viie protsendi eesmärgi läbi ja väga paljud ametid, mõned ütlevad, et neid ameteid on meil liiga palju aga tegemist on ametitega, millel on tõesti väga spetsiifilised ülesanded, eh, ülesanded, mis Euroopa Liit neile on usaldanud, eh, näiteks Kalandusamet Vigos, eh, siis Võrdõiguslikkuse Amet, jälle neil kõigil on vaja väga spetsiifiliste oskustega töötajaid ning me peame vaatama ka sellega, et et ähm, on selliseid iseseisvaid asutusi, mis on võtnud üle täiendavaid ülesandeid ja me peame tõesti siin alustama, äh, mida, äh, mida nende ametitega teha, meil on, me peame vaatama, kuidas nende personali vähendada, samas on meil palju kolleege, kellel on su-, suurejoonelised ideed, kuidas uusi ameteid luua, äh, nii et, et Äh, jah, selge on see, et mõned ametid ei ole saavutanud selle viieprotsendilist äh, personali kärpimist, vaid äh, pigem on oma personali kümne protsendi võrra suurendatud ja võib-olla tulevikus peame siis hakkama personaliga kümne protsendi võrra vähendama. nii et, et meil on siin väga palju probleeme just nimelt nende ametitega ja ma arvan, et siin ei saa olla ühtset lähenemist Äh, ja ma ei tea, kas äh, me saame seda personali vähendamist kombineerida tööviljakuse äh, tõusuga, sest et tegemist ei ole ju siin masinatega, vaid ikkagi inimestega. nii et, et tegelikult on see ümberpaigutamise kava juba ajalugu, sellepärast et need ametikohad Äh, näiteks, mis on vajalikud selleks, et toime tulla äh, pagulaskriisiga, äh, selle, nende kohtade täitmisega see ümberpaigutamise kava ei suuda toime tulla, niisiis see ei ole päris sobiv lahendus, mis on jah, nagu ma ütlesin, meil on veel vaja arvestada selle viieprotsendise personali vähendamise eesmärgiga ja me peame kuidagi suutma selle olukorraga toime tulla. Frontexis on kuuskümmend täiendavat ametikohta vaja, samuti Europolis ja EASO-s kolmkümmend täiendavat kohta ja läbirääkimiste käigus õnnestus meil ka Põhiõiguste Ametile ja Eurojustile ka veel täiendavaid kohti saada üks amet, mille üle vaidlusi ei ole, et neil on vaja täiendavaid üleanded EASA tegemis, tegeleb siis amet energia reguleerimisega, sellega, et Euroopa Energialiit, need viis täiendavat ametikohta ning mõned Ähm, äh, asutused, mida ka tööstussektori maksest rahastatakse ja millel on ka uusi ülesandeid, saavad juurde ameteid nagu Euroopa Lennuohutusamet, äh, kuus kohta Euroopa Kemikaalide Amet Helsingis saab kolm kohta ja Ravimiamet Londonis samuti kolm kohta. Äh, ma ei, ei usu, et meil õnnestub seda kõike põhjendada. jah, me siin räägime, et ametitel on rohkem ülesandeid, me üritame inimestele seda selgitada, aga see ei ole väga lihtne. me oleme saanud täiendavat raha Euroopa Pangandusametile tegemist oli komisjoni ettepanekutega, sellepärast et euro ja naela äh, vahetuskurss on äh, muutunud, nii et, et täiendavaid vahendeid on vaja äh, selleks, et Saames suudaks oma ülesandeid täida. kõik need on edulood, me, mis puudutab komisjone ja me oleme Äh, valmis nõukoguga pidama läbirääkimisi, jah, äh, me peame äh, teatud kärpeid tegema ja mina oleksin väga soovinud, et kalanduse kontrolliamet oleks saanud täiendava koha, ühe täiendava koha juurde, sest et võrreldes sellega, mida me oleme otsustanud Äh, oleks võimalik olnud ja äh, manööverdamisruum äh, rubriigis kaks oleks selleks olemas olnud. me peame arvestama ka sellega, mis toimub nüüd seoses rändekriisi ja kõige muuga ja seetõttu me seda täiendavat kohta loomulikult ei saavutanud. Ähm, jah, aga ma arvan, et üht, üldkokkuvõttes ma olen siin üsna hea pildi sellest, millises olukorras ametid praegu on Äh, me oleme üht-teist saavutanud, aga rahuloluks ei ole isegi veel põhjust, aitäh. peamisi. suur tänu. Äh, aga teatav edasiminek siiski ja tuleb äh, meie alalisele raportöörile siin tunnustust avaldada. Eider, palun. suur tänu, härra esimees, ma arvan, et tegelikult ongi kõik juba ära öeldud, aga üldiselt oli läbirääkimiste atmosfäär seekord väga-väga hea ja eesistuja näitas sellega selgelt, et kui nad äh, saadavad ikka kohale äh, inimese, kes institutsioone tunneb, siis äh, need läbirääkimised ka sujuvad. väikeseid kähklusi meil ei olnud üksikute sõnade üle eriti ja kõik mõtlesime mm, ühtemoodi ja seega ka keskendusime olulistele asjadele, mille puhul mul ei olegi vaidluste äh, vastu midagi. oluline oli minu meelest ka see, et parlamendi meeskond oli väga ühtne ja Euroopa Komisjon võttis väga selged äh, seisukohad, äh, eriti makseeraldiste puhul. ja nõukogule oli selge, et kui me tahame minna kaugemale makseeraldiste puhul, kui komisjon soovitas, siis see on nende vastutusel ainult erinevalt eelmise aasta läbirääkimistest, mis olid äh, täiesti uskumatud, olid äh, seekordsed arutelud väga positiivsed ja sellest oli väga palju õppida. loodetavasti härra Kaierit äh, saadab samasugune edu, et tal veab ka järgmisel aastal komisjoni ja eesistujaga, nii et need läbirääkimised olid kõik head, sujusid ilusti ja kõik parlamendi meeskonnas on ära teeninud äh, õnnitlused. nii, me oleme nüüd lõpetanud aastaks kaks tuhat viisteist, eks hakkame selle asjaga uuesti pihta aastal kaks tuhat kuusteist ja hakkame ette valmistama aastat kaks tuhat seitseteist. nüüd veel. on tõsi, et äh, läbirääkimised läksid hästi eelmise nädala reedel oli mingi hetk, kus me kõik oleksime parema meelega läinud koju ja vaadanud, mis, mis toimub, aga sellegipoolest me pidasime kiusatusele vastu, vaatamata Pariisi sündmustele õnnestus meil meie töö ära teha ja ärge unustage, terroristid tahavad muuta seda, kuidas me tööd teeme ja kuidas me elame ja seda me võimalust me neile eelmise nädala reedel ei andnud, me ei andnud neile võimalust meie põhivabadusi õõnestada, me jätkasime oma tööd, nad ei seganud meid. ja tänu sellele me saavutasimegi nii head tulemused. Baskimaal Hispaanias äh, on meil liigagi palju kogemust olnud terrorismiga, sellega on raske toime tulla, aga seda on võimalik seljastada. suur tänu selles me ei kõhklegi, me seljatame terrorismi ja ma arvan, et kõik eurooplased on valmis äh, olema, äh, valmis andma vahendeid selle jaoks, äh, et see võitlus oleks tõhus. härra Manka soovis sõna. lühidalt palun, sest et päevakord on üsna täis meil, nii et lühidalt suur tänu, härra esimees. kõik äh, meist omavad äh, oma subjektiivset maailmapilti ja sellepärast äh, saan ma siin väljendada ainult oma seisukohti Ehm, aga suurepärane tulemus saavutati tõesti nendel äh, läbirääkimistel, väga paljud on sõna juba võtnud sellel teemal. mul on tõesti väga hea meel, et me suutsime oma read hoida ühtsena ja võitlesime üheskoos ja tahtsin veel öelda nii palju, et ma tahaksin tänada ka äh, teid äh, eraldi selle eest, mille te olete ära teinud Äh, ainult tänu teile, tänu äh, suurepärasele liidrioskusele olime megi äh, nii hea ja ühtne meeskond ja meie koostöö sujus väga hästi. ma tahaksin veel öelda aga paari asja. nõukogu esindaja ütles, et eelarve konsolideerimine on midagi, millega peab kindlasti arvestama ning ma tahaksin öelda, et nõukogu liikmed ja eh, Euroopa Parlamendi liikmed peavad otsima rändeprobleemi jaoks raha, me otsime seda Euroopa Liidu eelarvest ning eh, hetkel leitakse need vahendid ühtekuuluvuspoliitikast ning sellega kaasneb oht. me peame vaatama, kuidas me siin eh, suudame teha need maksed, mis on lubatud Äh, võib-olla me peame juba kevadel vastu võtma resolutsiooni, äh, me võtsime juba kevadel vastu resolutsiooni, kus me kohustasime komisjoni läbi viima uuringu, äh, mis toimub siis, kui maksed jäävad tegemata. jutt käib kahekümnest miljonist eurost. mida see nende maksete tegemine, tegemata jätmine põhjustab kõigile asjaosalistele? see oleks väga oluline dokument Eh, see võimaldaks meil vaadata tulevikku ning võimaldaks eh, vaadata, mis juhtub siis, kui maksed jäävad tegemata. nüüd noorsootööhõiste hõive algatus, eh, kõik kolm institutsiooni on kokku leppinud, et seda tuleb toetada, aga alguses ei olnud asi sugugi niimoodi. alguses ei tahtnud me kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks mitte ainsatki eurot selle jaoks eraldada Äh, hetkeks äh, on tööhõiveministrid äh, oma uurimused ette, uuringud ette valmistanud ähm, ja juba üheksandal detsembril kavatsevad nad siis esitada, neil on uuringud, mis näitavad, et see algatus on olnud väga kasulik ning veel üks märkus, mis puudutab Euroopa Parlamenti. me oleme kohustatud kahe tuhande seitsmeteistkümnendal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal aastal Äh, oma äh, kohustusi äh, täitma ja personali arvu saja, vähendama saja seitsmeteistkümne koha võrra ning härra Velle on öelnud, et meil on jah, vabadus otsustada, kuidas me seda teeme, aga me peame läbirääkimiste käigus oma seisukohad siiski kokku leppima ja oma valijatele. Eh, me peame oma valijate ees tõesti suutma tõestada, et Euroopa Parlament ei eh, jäta oma kohustusi teatamaks ja tahaksin kõiki veel kord lõpptulemuse eest eh, tänada, olen meeskonna liikmetele tänulik, aitäh! härra Manka, suur tänu! härra Denanno, mikrofon palun suur tänu, ka mina tahaksin tänada teid selle saavutuse eest, lõpptulemuse eest, suur tänu raportöörile ja variraportööridele. loomulikult äh, ma olen väga rahul rubriik kahe osas, ma olin äh, nimelt äh, kuul-, mõllumajanduse eelarve eest vastutav aga loomulikult noorsootagatise osas olema kõhklevamal seisukohal, me peame selle poliitika osas survet jätkuvalt äh, avaldama, ma kohtusin eile noorte inimestega Prantsusmaalt ja nad äh, viitasid, nad kohtusid ka komisjoni esindajatega ja näitasid, äh, mis selle rahaga tehakse ja ma arvan, et see on väga-väga hea lahendus ja me peame noorsootagatise poliitikat nii palju kui võimalik nii-öelda promoma mida ma tahtsin veel lisada lõpetuseks järgmine eelarve, praeguse eelarvega me loomulikult äh, lahendasime nii-öelda ajutisel äh, need migratsiooniküsimused, aga arvestades seda, mis toimus kolmeteistkümnendal, ei saa me enam pikalt äh, eirata Euroopa kaitseküsimusi ja me peame hakkama selle asjaga tegelema ja järgmine eelarve, ma arvan, peab selle Euroopa kaitsemõõtme sisse võtma, sest et praegu oleme me küll väga nõrkadel positsioonidel ja väga palju äh, ja liiga suur koorem lasub täna Prantsusmaal. härra Maragall, viimane sõnasoovija. suur tänu, härra esimees. ka mina tahaksin äh, väljendada äh, neid tundeid, äh, mis tabasid meid kõiki selle lepituskomisjoni istungi ajal. tegemist oli ju lepitusega, lepitusega. ja äh, samas pidime siis tunnistama, et kusagil mujal toimub kohutav vastasseis. Euroopa tegelikult nägi sellega, et me ei ole veel valmis, et me oleme nõrgad. seda näitasid need sündmused ka. aga proua Georgieva, tegemist oli tema esimese eelarvega ja see oli ka nende läbirääkimiste ajal väga selgelt näha, eriti kui me võrdleme seda mm, äh, menetlust eelmise aasta menetlusega me äh, peame kindlasti äh, tänu avaldama ka Luksemburile kui eesistujale. Äh, nendest sõltus väga palju. aga sellegipoolest tuleb siis üldiselt kokku võttes öelda, et me saavutasime palju sellest, mis me, mis me tegelikult esialgu omale eesmärgiks olime seadnud. nii nagu härra Fernandes ütles, teatud edu saatis meid just nimelt tänu sellele, et me olime ühtne meeskond ja ühte vankrit vedasime ja läbi õnnestus suruda see, mida me tahtsime paindlikkusinstrumendi osas ning äh, ka, ka see üldiselt ju on kõik meie kasuks. aga sellegipoolest on mõned punktid, kus oleks võinud äh, minna paremini äh, suur lõhe on endiselt selle vahel, mida me soovime Euroopa Liidu jaoks ja milline on tänane tegelikkus. Euroopa Liidu eelarve on ikka väga tillu äh, võrreldes Euroopa Liidu SKP-ga, üks koma üks protsenti ainult ja see tähendab seda, et ähm, meil on tõesti väga piiratud vahendid ja rahastamislõhe on metsik aga üldiselt siis, äh, nagu ma ütlesin, minu äh, mulje sellest lepituskomisjonist on positiivne, meie fraktsioon äh, peab nüüd rääkima sellest, täiskokku läheme ja ärge unustage, et rohelised hääletasid eelmised kaks eelarvet maha, nii et, või olid nende vastu ja nüüd peame mõtlema sellele, kuidas me läheneme sellele eelarve arutelule ja mis me teeme hääletusele. hääletusel saame me olla ka selle äh, ots-, kokkuleppe poolt ainult siis, kui me kõik lepime kokku, et see eelarve on ainult üks osa üldisemast protsessist, nii nagu härra esimees alguses ütles, et tegemist on ainult ühe peatükiga terves arutelude reas. järgmine peatükk, seda hakkame kirjutama järgmisel aastal, kui komisjon esitab oma järgmised ettepanekud. vähemalt õnnestus meil saavutada midagi mitmeaastase finantsraamistiku osas aga äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda ja kahe tuhande neljateistkümnenda aasta järgsel perioodil on nii palju muutunud, majanduskriis, äh, euroala äh, probleemid Kreekaga seoses, terve rida ebatasasusi liikmesriikide ja regioonide vahel Euroopa Liidus ja see, need on kõik asjad, mis äh, tuleb ette võtta ja lisaks sellele veel pagulaskriis, äh, millega on tulnud ka tegeleda. me teame kõik, et meil õnnestus välja pigistada nii suur eelarve kui võimalik äh, praegu, aga sellest ei piisa, arvestades, kui suur on meie ees seisvate probleemide kuhi. aga me oleme vähemalt avanud uued kanalid Euroopa Liidus äh, aga eelmis, eelmise nädala reedesed sündmused näitasid seda, et ebakindlus on Euroopas muidugi suur, seda ka meie piirialadel ja me peame tegema endast äh, kõik selleks, et üles ehitada sotsiaalne Euroopa. ja tulen tagasi äh, Pariisi juurde, Pariisis toimub, nagu te teate, äh, kohe kliimakonverents see on töö, mis kõik tuleb ette võtta ja, ja, ja meil on karjuv vajadus uue finantsraamistiku järele. eelarve ja vahendid, mis on meie, meil saadaval, sellest ei piisa selleks, et lahendada kõik need probleemid, mille ma reastasin. see on midagi tuleviku jaoks, aga asi, millele tuleb mõelda. suur tänu, suur tänu äh, selle teie seisukohtade visandamise eest, härra Kristoforu Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και καταρχήν να ευχαριστήσω. suur tänu. ka mina tahaksin omalt poolt tänada kõiki, kes on selle tulemuse saavutamisele kaasa aidanud, kes lepitustöös on osalenud ja mulle tundub, et Euroopa Parlamendi jaoks oli see tõesti suur saavutus. eelarveprotsessis osalemine on tähtis pädevus ja praegune kogemus näitab, et kui meie meeskond, variraportöörid, raportöörid, läbirääkijad on tugevad, siis võime ootamatult hea tulemuseni jõuda. mis oli meie edu saladus? tahate te võib-olla teada, mina arvan, et meie edu saladuseks oli see, et olime ühtne rinne ja me loobusime oma isiklikest mureküsimustest, nägime tervikpilti ja ma arvan, et see aitaski meil saavutada sellise eeskujuliku tulemuse. raportööride saavutus näitab, et äh, parlament on midagi enamat kui äh, kõigi oma osade summa. suur tänu kõigile! ma osalesin selles töös uhkustundega ja ma olen kindel, et teised sedasama. Jose Manuel, palun, võtab asjad esialgu kokku viimasena. suur tänu, teen väga lühidalt. kõigepealt suur tänu kõikidele kolleegidele. suur tänu kõigile, kes aitasid kaasa selles, selle tööprotsessi kulgemisele. ja ma arvan, et me peaksime tänama ka omalt poolt Luksemburgi eesistujat ja Luksemburgi finantsministrit äh, nende meeskonna tehtud töö eest. oma osa meie edus oli ka neil. aitäh ka Euroopa Komisjonile, kes mõistis täielikult äh, meie prioriteetide tähtsust ning toetas meid meie töös ma arvan, et seda tuleks siin ka siiski esile tõsta. nii et äh, veel kord suur tänu kõigile! Merci, merci à vous, monsieur le rapporteur général. suur tänu ja suur tänu ka teile, üldraportöör. tõsi, tõsi. jõudsime äh, lõpptulemuseni väga emotsionaalsel ajal, väga tõsisel ajal, saavutasime head tulemused ja kui me oleme jõudnud positiivse tulemuseni, siis sellepärast, et me toetasime oma veendumusi, lähtusime oma veensumustest ja seda oli tunda. kõik käitusid vastutustundlikult, realistlikult. suur tänu ka eesistujale, suur tänu proua Georgievale. kõik jäid äh, kindlaks, eriti maksete küsimuses ka Jens Kaier, Jens Kaier. paistab, et äh, meil on selline korrapära, et äh, igal teisel aastal saavutame me edu. loodetavasti saame sellest äh, mustrist välja murda. et tulevikus ei ole nii, et igale eduelamusele järgneb läbikukkumine. loodetavasti järgnev aasta on näide sellest, et see meil ka õnnestub aga järgmisel nädalal hääletamisele tuleva eelarve puhul jääb veel loota, et eelarve rakendamisega läheb sama hästi. aasta jooksul, kaks tuhat kuusteist aasta jooksul, äh, asjaolud võivad muidugi seda eelarvet veel muuta, aga võlg, äh, maksajäämuse maksete küsimuses äh, meil on suured võlad ja kui me mõtleme, et kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal lähevad asjad hästi äh,, sellepärast et äh, täitmata jäävad kulukohustused äh, hakkavad vähenema, aga ma ei tea, kahe tuhande seitsmeteistkümnendast aastast alates oleme me jõudnud väga delikaatsesse olukorda. meil on äh, suur arutelu nõukoguga, vahe aruanne tuleb arutlusele jätame siis kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarve kõrvale, ma tean, et väga paljud kolleegid soovivad äh, lahkuda ja tahavad äh, üheksa viiskümmend äh, hääletama asuda. võib-olla on seda võimalik teha nüüd ja pärast rääkida Euroopa Investeeringute Pangast, kui kellelgi ei ole midagi selle vastu, siis, siis teeksime ehk nii kas teil on midagi selle vastu, kui me hääletame nüüd? siis võtke välja oma hääletuskaardid, pange need masinasse. pange siis hääletusmasinasse oma hääletuskaardid. kontrollime, kas süsteem toimib hääletus on alanud. Alors Bon, il y a 25 votants. 25 hääletajat. esimene hääletus puudutab äh, eelarve muudet-, eelarve muudatusettepanekut kaheksa, kaks tuhat viisteist, muudatusettepanek. kas me võime äkki hääletada härra Asfati kuute muudatusettepanekut koos, kui te midagi selle vastu ei ole? kes on poolt? kes on poolt? kes hääletab positiivselt äh, neid kuute muudatusettepanekut, kes on valmis äh, poolt hääletama? kes on vastu? kes on erapooletud? muudatusettepanekud äh, on tagasi lükatud ja paranduseelarve projekt number kaheksa tervikuna hääletus on alanud, nimeline hääletus hääletus on lõppenud. ja Varanseelo projekt on hääletatud ning tulemus oli positiivne. kaks erapooletut. siis paindlikkuse instrumendi mobiliseerimine. rändeküsimustega seoses kolm muudatusettepanekut proua Hatchfordilt. hääletame neid kõiki koos kui teil midagi selle vastu ei ole, kellelgi ei ole midagi selle vastu. kes on selle, nende kolme muudatusettepaneku poolt, kes toetavad neid? kes on vastu? erapooletud? muudatusettepanekud on tagasi lükatud. muud paindlikkusinstrumendi hääletus nimeliselt hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tulemus on positiivne, kakskümmend kolm kahe vastu ja kaks erapooletut. Euroopa Liidu Solidaarsusfondi kasutusele võtmine ettemaksete tegemiseks Qu'est-ce qu'on vote On vote par un, euh, muudatusettepanekuid ei ole. hääletame nimeliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, üks vastu, erapooletuid pole. proua Kardia Zabal ja terve rida ülekandeid siin eelarvega seoses rubriik kolm. vabandust, jagu kolm. Les transferts 31, 33, 34, sí. 37 et 38. Ya lo tengo, presidente. Need on siis ülekanded kolmkümmend üks, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli, kolmkümmend seitse, kolmkümmend kaheksa. me hääletame siis äh, viie ülekande üle kõigepealt kolmkümmend üks. selle eesmärgiks on COSME eelarverea tugevdamine kaheksa miljoni euro võrra. seejärel kolmkümmend kolm. see on kriisile reageerimiseks aidat-, aidatakse kaasa stabiilsusele ja rahule kümne miljoni euroga, ülekanne kolmkümmend neli, mis on seotud kalanduskokkulepetega Libeeria ja Mauritaaniaga. meil ei ole veel arvamust, kuid äh, ülekanne osaliselt on juba olemas, ühe osa vahenditest peame üle kandma enne, kui kokkulepetele alla kirjutatakse, siis äh, kolmkümmend seitse üks koma kolm miljonit eurot RTF-ile e et suurendada Euroopa territoriaalset koostööd äh, Läänemere piirkonnas, äh, siis äh, ülekanne kolmkümmend kaheksa, üks koma neli miljonit. see on siis äh, resolutsioonimehhanismi jaoks. mina teen ettepanekut hääletama kõikide nende ülekannete poolt. Teie ettepanek oleks hääletada poolt, suur tänu. kas hääletame neid kõiki koos? vastuväiteid pole. hääletame siis nimeliselt, hääletus on alanud scrutin est clos. hääletus on lõppenud. kõik ülekanded on vastu võtnud, kakskümmend neli, ühe vastu ja üks erapooletu. Brožesovski asendab proua Hoolmeierit nende ülekannete osas, mis puudutavad ülejäänud jagusid kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eelarvesse. Já tu dneska, e, dneska začnu. Suur tänu, härra esimees. E, suur tänu, härra esimees, asendan e, proua Monika Hoolmeierit, kes pidi libe komisjoni koosolekule minema, seal toimub praegu väga tähtis arutelu. nii et kommenteeriksin siis neid ülekandeid omalt poolt tema nimel Re. Regionaalarengu komisjon, Monika on rääkinud sellest juba korduvalt, nendest ülekannetest see on äh, regioonide komitee jaoks, ma tõst mingisuguseid erilisi elemente siin ei ole, tegemist on kuue ülekandega, peatükis kolm, äh, peatükis üks, vabandust, ning oleme juba lubanud äh, omalt poolt teha koostööd, kõigepealt peatükk üks, artikkel kakskümmend viis, see puudutab Euroopa ombudsmani, siis ülekanne Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee jaoks. mina teen ettepaneku kõik need ülekanded paketina vastu võtta, mingisuguseid vastuolulisi elemente nende ülekannete puhul ei ole ja ja mingisugust erilist arutelu meil ka vaja pole minu meelest, aitäh. Sì, grazie Presidente. Io avrei un appunto su... Härra esimees, mul on siiski üks kommentaar mis puudutab äh, regioonide komiteed. mul on hea meel, et äh, proua Kessler kontrollikomisjonist on meiega täna, aga ma ei tea, kas te olete olukorraga tuttavad. regioonide komitee ja Robert McCoy vahel on tekkinud äh, huvitav olukord, ma ei tahaks seda hakata siin üksiklikult äh, lahkama. Robert McCoy oli finantskontrolli ülesanne ja tema pidi vaatama, kuidas rahasid kulutatakse regioonide komitees ning äh, esimestel aastatel pärast kahe tuhandendat aastat teatas ta, et äh, rahasid pole kasutatud mõistlikult ja tekkis ka pettuse kahtlus sellest, selle tulemusena üks konkreetne isik tagandati amet-. Questo tipo di Angelis. Äh, ja Robert McCoy äh, tagandati samuti ametist see oli suur psühholoogiline surve ja eelarve kontrolli komisjon, andes oma heakskiitu eelarvele, nõudis, et regioonide komitee austaks Euroopa Liidu tribunali otsuseid, mis tegelikult olid hääletanud äh, Robert McCoy poolt ja regioonide komitee vastu. meie nõudsime, et äh, regioonide komitee maksaks äh, Robert McCoy õiguskulud, kohtukulud ning äh, ka kompensatsiooni kakskümmend tuhat äh, eurot. siiamaani regioonide komitee ei ole mitte lihtsalt keeldunud seda tegemast, vaid nad on ka takistanud äh, Olafit äh, vajaliku sisemenetluse läbiviimisel. see on lihtsalt äh, halb tahe. ma arvan, et me võiksime oodata regioonide komiteele heakskiidu andmisega, kuni see olukord on lahendatud ja korraldatud. me hakkame meie päevakorda siin muutma, nii et hääletame kõikide ülekannete üle ja kui teil ei ole, kui teil on midagi, kui teil on nende ülekannete vastu äh, regioonide komiteele, äh, härra Fernandes, äh, mida teie soovite öelda? suur tänu, härra esimees. ma arvan, et teil on õigus, minule ei meeldi, aga kui valitsevad kuskil mingisugused kahtlused sellistes äh, tundlikes küsimustes. ma leian, et praegusel hetkel, kui me lükkame edasi selle teema, siis see meile probleeme ei tekita. ja kuna raportöör ei saa praegu siin olla, sellepärast et toimub teine tähtis koosolek, siis ma teen ettepaneku, et me hääletame kõikide muude asjade üle, välja arvatud need küsimused ja järgmisel koosolekul viiakse meid asjaga põhjalikumalt kurssi ja siis langetame oma otsuse. mina arvan, et selline oleks õige lähenemine ja see muudaks meie töö läbipaistvaks, nii läbipaistvaks kui vähegi võimalik ja selline maksimaalne läbipaistvus peaks alati olema üks meie eesmärk, aitäh! le, le, je, je trouve votre suggestion excellente. Teie ettepanek on äh, suurepärane, üldraportöör. aga kui me täna selle üle ei hääleta, siis äh, need äh, ülekanded toimuvad automaatselt, nii et me peaksime parem hääletama praegusel hetkel, selleks et olla nendele ülekannetele vastu. mulle öeldakse, et kui hääletust ei toimu äh, Alors, c'est un virement pour info ou pas celui-ci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 sellepärast, et need kaks asja ei ole omavahel seotud ju. Euh, la question qu'a posée M. Zani, oui. ceci est une question fort importante. tõstatatud küsimus on tegelikult väga tähtis. Äh, äh, Monsieur le Président. härra esimees. mina tahaksin ka pärast kontrollida, kas need kaks asja on omavahel seotud või ei ole meie peame olema ikkagi tõsiseltvõetavad ja kui ühel asjal ei ole nende ülekannete, kui sellel küsimusel ei ole midagi tegemist nende ülekannetega, siis me ei peaks seda teemat siin tõstatama praegusel hetkel, vaid peaksime selle tõstatama mingil muul hetkel, mingis muus kontekstis. ja praegu mul puudub piisavalt infot selle kohta, kas need asjad on omavahel seotud või ei ole omavahel seotud. ja ma arvan, et me ei peaks siin hakkama mingisugust arutelu õhutama, meil ei ole aega seda teha ja võib-olla me oleksime pidanud seda tegema juba varem. ja ma arvan, et neid küsimusi saab käsitleda ka teistes komisjonides, eelarve kontrolli komisjonis näiteks, mina küll ei taha hakata siin praegu arutelu laskuma sel teemal, ilma et selle küsimuse raportöör oleks ka kohal, kui me peame hääletama Äh, siis äh, kuna ma ei näe asjadel omavahelist seost, hääletame selle poolt. Äh, kui me saame edasi lükata, siis lükkame edasi, muidugi lükkame edasi. me arvame, et edasilükkamine on keeruline, ütleb esimees, ja summad on päris väikesed, aga siin on tegemist põhimõttelise küsimusega mina arvan, et me peaksime lükkama selle edasi ja käsitlema seda eelarvekomisjoni järgmisel koosolekul, kui Johnny on sellega nõus. kallid kolleegid, siin on tegemist siis ülekannetega. Äh, vaatame, kas neid saab, neid saab vastu võtta, ilma et toimub hääletamine. ja nüüd lähme nende äh, hääletuste juurde, kus äh,, nende äh, ülekannete juurde, kus hääletus on vajalik. ja te olete neid toetanud ja neid ka hääletame esimene hääletus siis äh, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja nimeline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud on regioonide komitee. Äh, me saame edasi lükata see järgmisele, järgmise muudatusettepaneku või selle järgmise üle kanda. halloo. Oui, monsieur. Monsieur Depré. Monsieur Depré. Härra Depré kui on võimalik neid asju edasi lükata, siis mina lükkaksin äh, küll edasi. miks? sellepärast, et tegemist on delikaatse küsimusega ja tuleb samasuguseid teisi ettepanekuid. kuni, kuivõrd äh, otsustati et palgad kohandatakse kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kahe koma nelja protsendiga ühe koma kahe protsendi asemel, mis esialgu oli kavandatud, siis sellega kaasnevad täiendavad kulud kõikidele, kõikide institutsioonide eelarvetele, parlament, komisjon, teised institutsioonid ja seda kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal, juba kahe tuhande viieteistkümnendal aastal samuti, kuid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal puudutab see ainult poolt aastat, sellepärast et reguleerimine toimub alates juulikuust, aga kahe tuhande kuueteistkümnes aasta on siiski terve aasta, kaksteist kaksteist kuud, teeme ettepaneku äh, võtta arvesse äh, eel-, äh, eelarvepoliitikat ning kohandada ehitus eelarvet ja me peaksime kasutama ära kahe tuhande viieteistkümnenda aasta assigneeringud selleks. mulle tundub, et et me peaksime selle teema edasi lükkama, et seda omavahel analüüsida. Te räägite siin nii-öelda eelarve kosmeetilisest äh, ravist. me tahaksime maksta kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta äh, Te tahate, et me kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta üüri maksaksime kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, et äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal läks üle palkade maksmiseks raha. see ei ole teostatav. me tahame, et meie institutsioonid, mida me ise kontrollime, käituksid nagu kord ja kohus. aga me võime selle edasi lükata. Eh bien, nous en avons terminé pour euh, la politique des immeubles, il n'y a pas de ja hoonete poliitikas ei ole ülekandeid, läheme tagasi oma koosoleku päevakorra juurde. ja Euroopa Investeerimispanga raport, proua Kardia Zabal Rubial. suur tänu. teen lühidalt ma ei hakka siin pikalt, pikalt rääkima, tegemist on kahe tuhande neljateistkümnenda aasta aruandega Euroopa Investeerimispanga kohta. kõigepealt Junckeri plaan, esimene raport, kus me käsitleme Junckeri plaani tegelikult, me peame hoidma silma peal, et püstitatud kriteeriumitest peetakse kinni ning peame vaatama, et oleks hea koostöö Euroopa Investeerimispanga ja liikmesriikide pankade vahel, riiklike pankade vahel. Äh, finantsinstrumendid on seotud äh, Euroopa Investeerimispanga tegevusega, investeerimispanga ja komisjoni tegevuse koostöö on paranenud, kuid äh, üldperspektiiv annab siiski, jätab siiski soovida. meil oleks vaja ka rohkem üksikasju, meil on puudu siis infot selle kohta, me teeme soovitusega, et kõiki kasutatavaid vahendeid kasutatakse teiste pankade osaluse parandamiseks finantsinstrumendist ja mis puudutab välismandaate, siis me äh, räägime, et äh, välisvolituse rakendamist äh, tuleb kontrollida ning seda ka pidades meeles täiendava kolme miljardi euro võimalikku aktiveerimist. samuti räägime ka Äh, Euroopa Liidu äh, koostööst ning kõikidest nendest projektidest, mida rahastatakse Euroopa Liit, Euroopa Investeerimispangast. Need peavad olema Euroopa Liidu eesmärkide poliitikaga kooskõlas, kui see nii ei ole, siis investeerimispanga rahastamine jääb ära. nii palju minu poolt. suur tänu, kas teil on kommentaare? härra Tarand. Merci, monsieur le president Eh, very quickly. suur tänu, härra esimees, ka minu poolt paar kommentaari, millele tahaks tähelepanu juhtida Roheliste fraktsioon. tervitame loomulikult Euroopa strateegiliste investeeringute fondi asutamist, aga kutsume ka Euroopa Investeerimispanka üles kandma hoolt selle eest, et et Euroopa käimasolevate Euroopa Liidu programmide ja Euroopa Liidu tavapäraste tegevuse rahastamist jätkatakse täiendavis, täiendavalt. me tunneme muret selle pärast, et warehousing phase'is kasutatavad projektid oleksid ka tavamenetluses saanud rahastamist ning ei vasta tegelikult täiendavuse nõudele. me tahaksime, et Euroopa Investeerimispank võtaks rohkem riske ning loobuks oma kolm A reitingu mantrast ning hoiatame kolleege, et äh, me peaksime olema väga valvsad ning jälgima, kas sellest kriteeriumist ikka kinni peetakse. ja kunagi ei äh, kordame piisavalt palju seda, et Euroopa Investeerimispank äh, pole kaugeltki läbipaistev, otse vastupidi, ning me peaksime pöörama märkimisväärselt rohkem tähelepanu sellele, kuidas need härrased ja prouased seal rahasid kasutavad. ja mis puudutab meie kohastust, kohustust Euroopa investeerimispanga välisvolituse rakendamise kontrollimist enne vahehindamist, siis peaksime pidama meeles ka seda, et et võimalik on aktiveerida veel täiendavad kolm miljardit eurot ning meie peame esimese projekti raporti üle seiret teostama, see peaks välisrahastamisvolituse või laenamisvolituse äh, kohta e-, esitatama. aitäh, härra Tarand, härra Mõrison. suur tänu, härra esimees, ka mina omalt poolt tahaksin tänada raportööri selle arvamuse eest, mis kajastab väga hästi ka meie fraktsiooni arvamust. pärast seda, kui Euroopa strateegiliste investeeringute fond asutati, on Euroopa Investeerimispanga äh, positsioon tugevam, äh, roll suurem ja see tuleb väga hästi ka meie arvamusest välja. juhaksin, juhiksin tähelepanu kolmele asjaolule, mis ei ole tegelikult raportiga vastuolus, kuid äh, mida võiks siia võib-olla lisada. kõigepealt Euroopa Investeerimispanga roll väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete rahastamisel. EKE-del on endiselt raskusi rahastamisvahendite juurdepääsuga ja Euroopa Investeerimispank võib aidata kaasa selle probleemi lahendamisele seetõttu leian, et me peaksime kutsuma Euroopa Investeerimispanka üles äh, tugevdama neid äh, finantsinstrumente, mis on suunatud äh, väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. teiseks, Euroopa Investeerimispanga välisvolitus, seda nii ida kui ka lõunanaabruspiirkonnaga seoses nii äh, idas äh, kui ka lõunas äh, on rasked ajad, Ukraina idas ja nii edasi ja kui me tahame peatada rändevood, mis on teel Euroopasse, siis tuleb parandada lõuna poolt päritoluriikide elamistingimusi ja ma usun, et Euroopa Investeerimispank võib aidata seal taristut ja sotsiaaltaristut parandada selleks on vaja investeeringuid, investeeringuid on vaja linnapiirkondadesse, tervishoiusüsteemidesse, haridussüsteemidesse, eh, elamistingimuste parandamiseks eh, päritoluriikides, Euroopa Investeerimispank võib sellele eh, suures osas kaasa aidata ja kolmandaks Euroopa Liidu liikmesriikides on suured geograafilised äh, erinevused äh, seoses Euroopa Investeerimispanga rahastamisvahendite kasutamisega ja juurdepääsuga neile. Äh, me peaksime vaatama, kuidas me paremini saaksime selliseid lõhesid ära hoida ning parandada Euroopa Investeerimispanga sektorilist ja geograafilist kasutamist, see on ka meie äh, fraktsiooni seisukohtadega kooskõlas, kuid ei lähe vastuollu raporti ülejäänud vaimuga, nii et võib-olla need elemendid võiks siia veel sisse tuua, aitäh. rohkem keegi sõna ei soovi, nii et muudatusettepanekute tähtaeg on kahekümne kolmas november kell seitseteist null null ja eelarvekomisjonis hääletame kümnendal detsembril. ja kontrollikomisjon äh, esitab oma arvamuse kahekümne kaheksandal jaanuaril, täiskokku läheb see küsimus märtsikuus. ja nüüd äh, saab sõna Janus Levandovski ja Gerard Depre. ja me räägime Äh, liikmesriikide rahva kogu, äh, kogu rahva tulust ja oma vahenditest. kes esimesena sõna soovib? härra Levandovski, palun. aitäh äh, ning õnnitlused kõigile, kellel õnnestus saavutada see imeline kokkulepe kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta eelarveks väga erandlikes as-, erandlikus olukorras Äh, mis on oluline? Äh, olulised on mõned tehnilised muudatusettepanekud üsna tehnilisele määrusele, äh, kuidas koguda omavahendeid, need lepiti juba kokku kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja need pidid jõustuma kahe tuhande kuueteistkümnendast aastast, aga tagasiulatuvalt kohaldatakse neid juba jaanuarist kaks tuhat neliteist. mis on selle muudatuse mõte? selle määruse muudatuse mõte on, on muuta see määrus veelgi tehnilisemaks nii et, et äh, kõik asjad toimuvad peaaegu automaatselt ilma poliitilise sehtumisega, äh, sekkumiseta ja meie toetame seda, et see asi toimuks automaatsemalt, et vahendid Euroopa eelarvesse laekuksid automaatsemalt, seda tuleb läbi vaadata, arvestades liigseid korrigeerimisi aastal kaks tuhat neliteist, nii et, et me tugineme aasta kaks tuhat neli kogemustele, me toetame algatusi maksta äh, summad välja õigeaegselt, samuti võtta kasutusele veel üks kaheteistkümnendik valmis selleks, et vähendada seda mahajäämust maksete osas, mis meil Euroopa eelarves on ning samuti me tahaksime et need nii-öelda nimetatud negatiivsed intressimäärad ei mõjutaks Euroopa Liidu eelarvet. nii et, et ainuke tõeline muudatusettepanek on see, et komisjon eh, mitte ainult nõukogu peaks andma aru eh, mitte ainult komisjonile, vaid ka Euroopa Parlamendile ja minu eh, arvamus on, et tegemist on üsna tehnilise asjaga ja seda peaks lihtsalt toetama. aitäh, härra Depree. teen väga lühidalt ma olen täielikult nõus sellega, mida ütles nii suurepärasel moel minu kolleeg Levanovski. tahaksin lihtsalt lisada, et selle muudatusettepaneku ulatus on üsna piiratud, tegemist on nõukogu määrusega, mille osas on konsulteeritud ka Euroopa Parlamendi ja Kontrollikojaga niisiis, äh, Jaanus ja mina oleme selle teksti läbi vaadanud ja me arvame, et äh, tuleb seda teksti toetada äh, selle muudatusettepanekuga, mille meie välja pakume. aitäh, kas keegi soovib sõna, ma ei näe sõnasoovijaid, siis ma täpsustan, et muudatusettepanekud tuleb esitada kõige hiljemalt kahekümne neljandaks novembriks kella kaheteistkümneks hääletame kolmandal detsembril siin komisjonil ning eh, teisel täiskogul detsembrikuus avaldame siis lõplikku arvamust selle teema osas. ja nüüd eh, toimub meil siis kuulamine eh, kuulame ära need kolleegid, kes on omavahendite kõrgetasemelises töörühmas ja Äh, äh, koosolekud on toimunud, äh, see koosolek toimub suletud uste taga, nii et ma palun külalistel ja teistel isikutel siin saalist lahkuda ja lõpetame ka